Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. alustame hääletustega. ja kõigepealt hääletame Euroopa Liidu Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegiat. ja see puudutab loomulikult ka neid äh, saari, mis seal on ja selle ümber on ja proua raport, kas proua raportööril on ka äh, soov märkusi teha, palun, äh, proua Švitsa. aitäh, ma arvan, et äh, me tegime head koostööd, tegemist on olulise raportiga Aadria mere ja Joonia mere piirkonnas elab seitsekümmend miljonit, kaheksa riiki on seal, neli neist on Euroopa Liidu liikmesriigid, neli ei ole, oluline on, et ka need mitteliikmesriigid, kes on ka, kas kandidaatriigid või tulevased kandidaatriigid, et neid paremini kaasataks. ma olen ka keskkonnakomisjonis äh, raportöör ja keskkonnakomisjonis äh, tuleme välja samalaadse raportiga, see on oluline teema, oluline raport ja ma tänan kõiki kolleege, kes on panuse andnud sellesse äh, töösse. ja nüüd alustame hääletamisega, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, kontrollime. neli. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend poolt, kolmkümmend üks vastu, selge enam, häälte enamusega tagasi lükatud. viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga nelikümmend neli kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd elektrooniline lõpphääletus. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud raport on vastu võetud, viiskümmend kaks äh, häält poolt, üheksa vastu, üks erapooletu. palju õnne proua raportöörile, muuhulgas ka selle eest, et äh, teil, äh, et te suutsite kompromissi, muudatusettepanekutega meie tööd lihtsamaks teha ja töötasite üldse kompromissidele suunatult. aitäh selle eest ja jätkame viienda päevakorrapunktiga praegune poliitiline olukord Afganistanis. proua raportöör, kas teil on märkusi? mul ei ole eelnevale arutelule midagi lisada, aga kui variraportööridel on äh, seisukohti, siis see huvitaks mind küll, aitäh. kas äh, keegi sooviks veel variraportöörina äh, sõna võtta? härra Ostrivitšus. aitäh lugupeetud kolleegid, tõepoolest, tegemist oli pika ja piinarikka menetlusega, pean ma tunnistama. paljud ettepanekud ei olnud kooskõlas meie seisukohtadega ning kuna meil on väga pikk hääletusnimekirju ja väga paljud hääletused on otsustava tähtsusega, siis ma paluks, et meil oleks üks hääletus paljude asemel, et see oleks palju lihtsam. härra Preda. ma toetan kolleeg Austrevitšuse ettepanekut. ma ütlesin, et ma toetan äh, härra Austrevitšuse ettepanekut, ütleb härra Predo das rechtlich geht das, dass wir ein Block Vote on all amendments haben. kas see on võim-, õiguslikult võimalik, et meil on äh, kõigi muudatusettepanekute kohta üks äh, hääletus, me hääletame neid plokina? palun, proua Löös. mina tahaks olla otsustavalt selle vastu ja ma arvan, et äh, see on väga ebademokraatlik äh, töökorraldus, me tõesti peaksime läbi hääletama kõik need muudatusettepanekud. kes toetab seda, et meil on äh, hääletus plokina? kes on selle vastu? kes jääb erapooletuks? enamus on olemas. kes on muudatusettepanekute poolt, mis on selle raporti kohta esitatud, palun andke käega märku. kes on vastu? kes jääb erapooletuks? sellega on kõik muudatusettepanekud tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus selle raporti üle, elektrooniline hääletus on alanud Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. raport on kahe poolthäälega, neljakümne kolme vastuhäälega ja seitsmeteist erapooletu häälega tagasi lükatud. Das war's, ne? Hm? ja sellega me jõuame eelarve juurde, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve juurde ja ma sooviks anda nüüd sõna meie raport, arvamuse koostajale, härra Preedale. Mr Preda. härra Preda, teil on sõna. noh General Budget of the European Union. Euroopa Liidu üldeelarve aasta kaks tuhat kuusteist. Äh, aitäh, esimees. palun kõik, kes saalis kõnelevad ja raportööri segavad, palun äh, toe, toetage rahaliselt kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet. Äh, aitäh, härra esimees mis puudutab nüüd kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, siis teen väga lühidalt. mulle näib, et mm, see e, seisukoht, mida mina esindan, on minu arvamuses väga selgelt välja toodud, selle seisukoha te olete kätte saanud ja mind huvitaks tegelikult teie seisukoht, millised asjad on teie arvates olulised ning lühiduse mõttes teen ettepaneku, et me kõigepealt nagu te olete, nagu ma juba ütlesin, te olete saanud äh, selle arvamuse eelnõu eile ja teen seetõttu väga lühidalt, ma teen ettepaneku, et esimeselt me Äh, komisjoni arvamuses ütleme, et me toetame komisjoni eelarve ettepanekut ja oleme vastu eelarvekärbetele, mis on ette nähtud nõukogu eelarveprojektis, eriti need, nendes valdkondades, mis puudutavad välispoliitikat ja teen ettepaneku, et taastatakse need vahendid, äh, mis nõukogu tahtis kärpida ja mis on olemas komisjoni ettepanekus ja me tahame väga selgelt ka välja öelda, millised on meie komisjoni prioriteedid arvamuse eelnõus olen ma seda teinud ja seda olen teinud ka läbi muudatusettepanekute eelarvele ja ma arvan, et e, selles osas meie komisjonis erilisi lahkarvamusi ei ole. oluline on meie jaoks naabruspoliitika nii Euroopa Liidu idapoolsete kui ka lõunapoolsete riikidega. Nendes riikides on väga palju probleeme ja seetõttu vajavad nad rohkem kui kunagi varem meie toetust. edasi. meie inimõiguste alane poliitika ja demokraatia toetamine on väga oluline, see on seotud väärtustega, mis on Euroopa integratsiooni keskmes, see ja tahaksin öelda, et me peaksime pöörama rohkem tähelepanu ka Euroopa Liidu kandidaatriikidele, sellepärast et need riigid vajavad samuti meie toetust. ning Lähis-Ida rahuprotsess, Palestiina omavalitsus, me peame neid toetama, sellepärast et praeguses olukorras vajavad nad tõesti igasugust toetust, mida me saame neile osutada. nii et, et need on need prioriteedid, mida ma välja pakun ja, ja loomulikult esitan siis muudatusettepanekud, milles nõuan, et taastatakse komisjoni esialgne ettepanek kahekümne kolmas juuli on muudatusesikud, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, aitäh! Thank you, Mr President. aitäh. Äh, tahaksin tänada raportööri, ütleb härra Pitsula, ta arvestas kõigega, mida minu fraktsioon on öeldanud, äh, kui me koostasime kirja triloogiks äh, raportöör rääkis tõesti keerulisest poliitilisest olukorrast meie naabrusest ja ka kaugemal ja rõhutas, et äärmiselt oluline on pöörata tähelepanu teatud prioriteetidele Äh, jätkuvad konfliktid ja äh, olukord Vahemere regioonis äh, nõuab, et me suurendaksime vahendeid Euroopa Liidu naabruspoliitikale selleks, et me saaksime toetada Süüriat, Liibüat ja Ukrainat. me rõhutame ka seda, et järjepidev ning pidev toetus Lähis-Ida rahuprotsessile ja Palestiina omavalitsusele ja UNRWA-le on hädavajalik Äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioon tahaks juhtida tähelepanu ka mõningatele probleemidele, mis on seotud arvamuse viimase punktiga, punktiga viis. Äh, kuts-, kutsume üles, et Euroopa Liidu eriesindaja eelarverida äh, viiakse üles välispoliitika eelarvest kaitsepoliitika eelarvesse, hoolitsemaks selle eest, et Äh, välisteenistus saaks oma tööd korralikult teha. sotsiaaldemokraatide fraktsioon leiab, et me peame eelarverea äh, Euroopa Liidu eriesindaja jaoks säilitama nii, nagu see on, säilitama selle siis ühise välis- ja julgeolekupoliitika eelarvereal ja mitte viima seda üle välisteenistuse eelarvereale. niimoodi on meil tagatud vajalik paindlikkus ning äh, komisjoni asepresident, kõrge esindaja proua Mogherini on äh, palunud läbi viia teostatavuse uuringu, aga selle uuringu tulemusi meil veel ei ole ja seetõttu oleks mõistlikum äh, jätkata praeguse eelarvestruktuuriga, aitäh. aitäh. ja siis bedanke mich bei Ähm, ma tahaksin tänada härra Predat selle raporti eest, ütleb Roja Löösung, me toetame teda ja meie tahame esitada ka ühe muudatusettepaneku, mis puudutab äh, e punkti kaks selles seisukohas ja eelarvevahendite e, suurendamist naabruspoliitikale. meie suhtume natuke skeptiliselt sellesse, millist rolli naabruspoliitika varem on e, mänginud. E, jah, samuti tahame parandada ettevõtluskliimat ettevõtetele, piirihaidlust ja samuti rahvatervishoidus ja majanduse areng, selle kohta esitame samuti muudatusettepanekud yeah,. Thank you very much I.... Äh, aitäh. on tõesti täiesti selge, et kõik, mis toimub meie naabruses, olgu see idas või lõunas, peaks olema äh, järgmise aasta eelarves prioriteediks, ütleb härra Paet ning ALDE fraktsiooni nimel äh, toetame me selgelt seda lähenemist. vahendeid positiivsete arengute toetamiseks meie lähinaabruses Äh, peaksid olema tagatud ning samuti küsimused, mis on seotud inimõigustega, inimõiguste kaitsega, need peaksid samuti äh, olema meie tähelepanu objektiks, aitäh. aitäh, härra Breda. aitäh kõikidele kolleegidele, nagu ma juba ütlesin äh, alguses, et kahekümne kolmas juuli on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja teie nimel võtan ühendust ka härra Fernandesega eh, mõne päeva pärast eh, selleks, et arutada, eh, arutada temaga siis erinevate komisjonide seisukohti. Ehm, nii et, et ja meie kohtume siis äh, äh, vist äh, augustis ja hääletame seda juba siis kolmekümne esimesel augustil, jah. jah kas me hääletame kolmekümne esimesel, hästi, keegi pole vastu, okei okay.. Eh, kolleegid, me oleme liiga kiiresti oma päevakorraga edasi liikunud ning eh, Ukraina delegatsioon tuleb siia alles kell üksteist, nii et, et võime nüüd arutada Iraani või midagi muud, aga eh, võib-olla ootame ära siis, kui ka äh, proua Mogherini ka äh, kohal on Äh, võib-olla siis teeme seda täna hiljem. võib-olla siis täna pärastlõunal, nii et praegu teeme kohvipausi schließen hiermit eine Kaffeepause. niisiis otsustame teha kohvipausi, aga ma palun, et te oleksite tagasi kell üksteist, kui kolleegid Ukrainast siia tulevad. ja võib-olla võtate veel fraktsiooni kolleege kaasa. jah me eh, tahame neid ju tänada selle eest, nad siin on ja kui eh, meil on liiga vähe inimesi kohal, jah, ma tean, et paralleelselt käivad ka teised koosolekud, aga eh, oleks siiski tore, kui meid oleks siin rohkem. ja ma leian, et pärast täiskogu istungeid juulis meil edaspidi ei tohiks olla enam koos, komisjoni koosolekute nädalad Und so ist das in manchen Gremien in dieser AFCAS äh, pidasin, äh, tutvustasin oma raportit ja oma fraktsioonist olin ainsana kohal. võib-olla me peaksime tulevikus äh, tegema niimoodi, et täiskogu nädal oleks üks nädal hiljem ja täiskogu nädalale eelneks komisjonide nädal, et sel nädalal oleks täiskogu nädal sellise süsteemi järgi. aga muidu tavaliselt ei õnnestu abikaasadele selgitada, et pärast täiskogu nädalat on vaja uuesti äh, tööle minna. selline see elu juba on. aitäh ja kohtume kohe varsti kell üksteist.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

questo chi nam neko ima koja. Ma ono jučer, a jučer nije mogo, ni

Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. austatud kolleegid, võtke istet. Wir sollten anfangen. Danke. teeme alust, äh, tahaksin tänada kolleege, et tulite saali tagasi. ütleme täna tere tulemast suurele delegatsioonile Ukrainast. väga palju, ma näen, on siin aseministreid ning äh, delegatsiooni juht on Natalja Gnjok, kes on siis äh, peaministri kabinetis äh, tegev ning samuti ka Euroopa Integratsiooni büroo juhataja, aseminister teeb sissejuhatuse Ukraina poolt meie debatti siis annan edasi sõna proua Kallasele, Kallasele, aga ma tean, et ta peab päris ruttu ära minema, üksteist kolmkümmend juba peab ta ära minema, nii et äh, anname võimaluse siis äh, talle äh, edasi meie Euroopa Liidu Ukraina assotsieerimiskomisjoni asejuhina sõna võtta. nii et kõigepealt siis proua minister, teil on sõna minu jaoks on suur au Ukraina delegatsiooni nimel kohtuda täna siin Euroopa Parlamendi väliskomisjoniga. Ukraina jaoks on ajad praegu üsna rasked ning samas üritame me äh, säilitada mitte üksnes häid suhteid Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikidega, vaid äh, üritame ka läbi viia põhjalikke ja süvitsi minevaid maja, majandusreforme ja reforme avaliku elu kõigis sektorites. Te teate, et me äh, alustasime assotsieerimise komisjoni Äh, kohtumist, äh, kus arutasime dokumente, mis olid mõeldud just nimelt assotsiatsioonileppe ellurakendamiseks ja assotsiatsiooni tegevuskava koordineerimiseks. tegemist on ainulaadse poliitilise dokumendiga, mis allkirjastati Euroopa Liiduga aasta tagasi põhjalikud äh, struktuurireformid on äh, Ukraina valitsuse jaoks väga oluliseks prioriteediks ja me jätkame edasiliikumist sellel teel, vaatamata kõigile probleemidele, millega me praegu silmitsi leia-, seisame me oleme väga tänulikud kõigile kolleegidele ja iseäranis Euroopa Parlamendile selle eh, tugeva toetuse eest, mida te meile meie teel olete osutanud, eh, sellel teel, mille Ukraina kodanikud on valid, eh, valinud ja mida nad poolteist aastat tagasi ka Maidani väljakul toetasid. Te teate, et sellel nädalal ja eile me alustasime assotsiatsioonikomitee kohtumisi ning kui kõnelda nüüd konkreetsemalt assotsiatsioonileppest, siis möödunud aasta detsembris eh, toimus meil siis assotsiatsiooni nõukogu asutav koosolek ning eh, samuti eh, lõime parlamentaarse komisjoni ning asu-, alustasime siis oma kohustuste elluviimist, kohustuste elluviimist, mis tulenevad assotsiatsioonilepingust. me sooviksime kinnitada, et meie eh, omalt poolt eh, tahame ellu viia Euroopa Liidule suunatud reforme Ukrainas. me loodame Euroopa Parlamendi toetusele ja loodame, et see assotsiatsioonileping kiiresti ratifitseeritakse. loodame, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ratifitseerivad selle lepingu ning loomulikult eh, ootame ka assotsiatsioonileppe täielikku rakendamist. Äh, ma räägin siin äh, kaubandusosast, mis peaks jõustuma esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist. Äh, kõik Ukraina kodanikud mõistavad, et see vabakaubandusleping on väga oluline vahend, mille Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid on Ukrainale andnud selleks, et toetada Ukraina majandusarengut ja äh, see leping võimaldab meile siis juurdepääsu tõesti tohutu suurele Euroopa Liidu siseturule. see vabakaubandusleping äh, jõustub siis esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist ning me ootame teie toetust ka äh, viisarežiimi liberaliseerimise tegevuskavale. Ukraina valitsus on tõhustanud tegevist, mis on suu-, seos-, seotud just nende eh, nõuete ellurakendamisega, mis on seotud viienda raportiga, viisasüsteemi liberaliseerimise raporti eh, vallas ning me loodame, et eh, varsti on Ukraina kodanikel tõesti võimalik reisida viisavabalt ning loodetavasti kõik vajalikud dokumendid saame peatselt esitada ka valitsusele ja me loodame, et Euroopa Liit toetab ka Ukraina struktuurireforme ning avab oma uksed Ukraina kodanikele. me oleme väga tänulikud Euroopa Liidule tervikuna selle eest, et me eh, allkirjastasime ühise lennundusalase lepingu see on jällegi üks konkreetne näide edust meie kahepoolsetes suhetes. me hindame Euroopa Parlamendi tugevat toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele ter-, terviklikkusele ning meie Euroopa püüdlustele ja samuti teie toetuste Venemaa agressiooni vastu võitlemisele ja Krimmi annekteerimisele Äh, tahaksin tänada äh, äh, Ukraina sõprade rühma, see on mitteametlik rühmitus, mis toetab Ukrainat nii ametlikult kui mitteametlikult, arvestades kõiki neid väljakutseid, mis Ukraina ees praegu on ning ma loodan, et see mitteametlik rühm muutub ühel päeval ametlikuks ning see oleks oluliseks Äh, lisahääleks, mis äh, siis äh, kõigil rinnetel, mitte ainult siin parlamendis, vaid ka mujal, näiteks liikmesriikide parlamentides, kõigis liikmesriikides Ukraina teemal sõna võtab. ning loomulikult ootame koostööd Euroopa Parlamendiga ning tervitame uut projekti, mida Euroopa Parlament Äh, hakkab ellu rakendama ühiselt ähm, äh, Ukraina parlamendiga. see projekt puudutab ühist koostööd Ukraina ja Euroopa Liidu vahel. Äh, kogu Ukraina valitsus ähm, tahab läbi viia põhjalikud struktuurireformid ning mul on väga hea meel selle üle, et meie parlament ei ole üksi, me mõnikord on naljatame, et meil on üks valitsus, kes vastutab Euroopa integratsiooni eest ja ma tahan teile kinnitada, et meil on igas ministeeriumis ka ametnik, kes tegeleb just nimelt Euroopa integratsiooniga. see on ka inimene, kes vastutab struktuurireformide eest, Euroopa Liiduga integreerimiseks vajalike reformide eest ja me leiame, et need äh, kaks protsessi peavad toimuma käsikäes. Euroopa integratsioon on osaks meie, ka meie siseriiklikust poliitikast, see ei ole midagi, mida me teeme ainult Euroopa Liidu jaoks ja seetõttu ma tahaksin teid kõiki tänada isiklikult enda poolt ja kogu meie delegatsiooni poolt, et saame täna siin olla. suur tänu ja proua Kallas, palun um,. Thank you uh.... suur tänu ja tere hommikust kõigile nii nagu Euroopa Liidu Euroopa Liidu Ukraina assotsieerimiskomisjoni aseesinaisena on mul väga hea meel öelda teile tere tulemast Euroopa Parlamenti. ma usun, et selle komisjoni esimene kohtumine on väga hea algus heaks koostööks. meil on võimalik kokku saada, arvamusi vahetada ja see on ülioluline selleks, et koostööd teha sest me saame paremini aru üksteise vajadustest ning äh, saame üle ka raskustest. ainult äh, koostööd tehes äh, saime me kindlustada seda, et assotsiatsioonilepingu rakendamine toimub ladusalt. viimasel ajal on avaldatud muret, et tehtud edusammud reformide teel võivad teha vähikäiku äh, räägin siin näiteks õigusalastest ettepanekutest parlamendis, mille eesmärk on tagasi võtta või tagasi pöörata mõned juba tehtud reformid ma saan aru, et valitsuse positsioon ning ka parlamendi positsioon on üsna keerukas. just hiljuti, juuli alguses, olime me ise Ülemraadas ka Martin Schulziga, Euroopa Parlamendi presidendiga ning me nägime, kuidas läksid edasi need arutelud, mis puudutasid just vastuolulisemaid eh, seadusi ja reforme eh, ma saan aru, et lühiajalises perspektiivis võivad need reformid olla üsna valusad ja neid on kodanikele raske selgitada, aga meie ülesanne on vaadata pikaajalist perspektiivi. Need reformid on üliolulised selleks, et eh, Ukraina saaks tagasi pöörduda kasvu teele ning tärgata taas majandusena. Euroopa Liit ja Ukraina peavad tegema koostööd käsikäes selleks, et tagada seda, et need reformid viiakse läbi ja rakendatakse praktikas ning avalikkus peab aru saama, mis on nende reformide eesmärk ja ka sellest, milline on nende lõpptulem meie poolt on tähtis see, et me näitame, et Euroopa Liit äh, aitab positiivselt protsesse mõjutada. oluline on ka teada, et paljud Euroopa riigid on teinud juba läbi sarnased reformid ja me oleme nendest reformidest palju võitnud. seetõttu ma arvan, et see koostöö on meie jaoks võimalus äh, vahetada juba meie kogutud äh, kogemusi ja anda edasi neid Ukraina äh, hüveks. Äh, ootan arvamuste vahetust Ukraina delegatsiooniga ja ootan ka meie omavahelist koostööd, aitäh! Yes, thank you very much and uh, very warm. suur tänu ja tere tulemast teile kõigile, ütleb härra Kaaler. kõigepealt tahaksin ma teile kinnitada, et meie, mitte ainult Rahvapartei fraktsioon, nii poole pealt, aga enamus äh, poliitiliste fraktsioonide poolt äh, toetame jätkuvalt Euroopa Liidu üldist lähenemist äh, Ukrainale. aga me oleme ühtsed ka oma reaktsioonis Vene agressioonile ja ma arvan, et sanktsioonide pikendamine kuni jaanuarini on väga selge märk sellest. selle valguses on tähtis olla ühtne ja olla vastu ka Vene agressioonile. mis puudutab assotsieerimislepingu äh, eesmärke ja neid pingutusi, mida te ette võtate, äh, siis ma tahaksin öelda, et ma poliitiliselt toetan väga tugevalt ja ma tegelikult oleksin lootnud, et me jõuame varem selleni, et me saame panna paika viisa lihtsustamise programmi äh, ja viisavabaduse programmi alguse kuupäeva teie kodanike jaoks. ma arvan, et see on tehniliselt, emotsionaalselt ja poliitiliselt kõige parem viis näidata oma või meie toetust äh, niimoodi, et iga Ukraina kodanik sellest ka aru saab. mul on küsimus äh, konkreetsete ettevõtmiste kohta. nimelt äh, neli kuud tagasi olin ma kohal, kui me avasime Kiievis Euroopa Liidu abimissiooni selleks, et toetada teatud valdkondade reforme, iseäranis just peaprokuröri määramise seadust ning kõike, mis puudutab sisejulgeolekut. kas te saaksite meile anda ülevaate sellest, milline on asjade praegune seis nüüd neli kuud hiljem? kuidas te hindate ka meie sisendit või meie tuge, kus me saame eh, ehk teha paremini ja rohkem mis on selle abimissiooni hinnang teie silmis? Grazie Presidente, un saluto anche da parte mia. suur tänu teile, eh, esimees eh, ütleb härra Pantseri, tahaksin öelda tere tulemast meie külalistele ka minu poolt. ma arvan, et me saame ainult äh, rõhutada seda, et me oleme äh, valmis tegema täielikku koostööd ja toetame täielikult äh, assotsieerimislepingut, eriti nende osade osas, mis on väga olulised, nimelt vabakaubandus. kaubandustõkete ja tollimaksude eemaldamine on meie poolt oluline prioriteet ning ka töötajate mobiilsuse toetamine on tähtis praeguses ajahetkes on oluline see, et me rõhutame, et me oleme täielikult pühendunud Ukrainale, tagame oma täieliku toetuse ja tahame teha koostööd. samuti on oluline selgeks teha, et assotsieerimislepingu rakendamine on väga tähtis eh, nii üldisest poliitilisest eh, aspektist eh, kui ka selle lepingu konkreetsete peatükkide rakendamise osas kui reformiprotsess on täielikult jõustunud, äh, siis nagu äh, proua Kallas ütles, need reformid peavad olema äh, väga põhjapanevad, võib-olla teatud elanikkonnagruppide poolt neid väga hästi ei mõisteta, aga neid on vaja selleks, et selle lepingu täielikku rakendamist tagada. Ähm, minu arust ja ma tahaksin kuulda ka teie kommentaare sellele, on käesolev reformiprotsess väga oluline ka selleks, et täielikult Minski kokkulepet rakendada. meie oleme Vene Föderatsiooni suhtes võtnud väga konkreetse positsiooni ka Krimmi suhtes muude asjade hulgas. aga seda kokkulepet on võimalik rakendada ainult siis, kui Ukraina ka reaalselt täielikult omad reformid läbi viib niisiis, täielik pühendumus ja täielik toetus meie poolt teile on meie põhiline sõnum ning me julgustame teid reforme rakendamaks nii kiiresti kui võimalik. Uh, uh, uh, aitäh, ütleb härra Tänak, minu fraktsioon Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon on alati olnud väga suur sõber teie koduriigi Ukrainaga ja mina isiklikult olen äh, alates kahe tuhande teisest aastat Ukrainat jälginud äh, ja kirjutasin ka Wall Street äh, Journalile artikli, et Ukrainal peaks olema Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv, see oli väga oluline tol hetkel ja vaadates siin ruumis ringi, härra Prokk, Sarjus Volski ja mina olime ka kohal, kui tegemist oli oranži revolutsiooniga ja meile isegi anti tasud teenete eest Ukrainale Ehm, Putin äh, tegi väga suure valearvestuse, kui ta teie äh, territooriumile tungis ja annekteeris Krimmi. Ehm, tal on õnnestunud viis protsenti teie maismaa territooriumist okupeerida ja ta on pidanud väga palju sõjalisi refor-, äh, ressursse kasutama selleks, et seda olukorda säilitada, ta, see on väga kahjulik tema majandusele ka madalate naftahindade ajal ning meie oleme toetanud teie valitsuse äh, õigust saada abi, äh, saada ka letaalset abi selleks, et kaitsta oma äh, territooriumi ja me oleme toetanud Euroopa Liidu sanktsioone Venemaa suhtes ja tõepoolest, kui Putin äh, oleks piisavalt loll ja äh, üritaks edasi tungida Marju, Mariupolisse selleks, et äh, teha maismaaühendus Krimmiga, siis äh, kindlasti mindaks sanktsioonide osas ka kaugemale. minu fraktsioon on töö, toetanud vabakaubandus- ja assotsieerimislepingut ja loomulikult me töötame ka viisa liberaliseerimise nimel üks olul-, huvitav asi, mida ma eile kaitse allkomisjonis kuulsin, et hoolimata sellest, et teie idapiirkondades toimub sõda, valmistate te endiselt äh, selleks, et saata sõjalisi ähm, koolitajaid Afganistani ja see on tõesti väga julge asi, mida te teete, väga vapper, võttes arvesse seda, et teil on vaja oma sõjalisi äh, äh eksperte oma koduriigis mm, mm, ja lõpetuseks tahan öelda, et me oleme tõesti väga suured Ukraina sõbrad äh, meie fraktsioonis. Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie w Parlamencie Europejskim. Aitäh. Tervitan teid Euroopa Parlamendis. Meil me võtsime vastu väga olulise raporti hiljuti, kus kommenteeritakse ka Ukraina julgeolekuolukorda, teid puudutavad need aspektid äh, väga otseselt, tuleb jälgida väga hästi, väga tähelepanelikult arenguid järgnevatel kuudel ja Kesk-Euroopa riikide jaoks on äh, oluline loomulikult ka nende enda julgeolek, aga ma tahaksin teid julgustada, et te tõesti peaksite väga konkreetselt ütlema, millised on teie vajadused, mida te ootate Euroopalt, sest Euroopa peaks ju rajanema solidaarsusel, te kuulete seda mõistet äh, ikka ja jälle, acquis communautaire, Euroopa ühes, õigustik, äh, Ukraina peaks selle üle võtma, kui äh, te tahate äh, lähemat integratsiooni Euroopa Liiduga, aga oluline on ka see, et teie ütleksite, mida teie meilt ootate. Te olete Euroopas suuruselt kuues riik, teil on tohutu suur territoorium ja kindlasti on teil ka omad ootused, mis seonduvad meiega julgeoleku küsimustes oleme jätnud kaot-, kasutama, jätnud kasutamata ühe võimaluse. Mm, härra Porošenko soovis rahuvalvajate kasutamist, me oleks seda võinud teha ja küsimus on, et mida saaks rahvusvaheline üldsus teie huvides teha, meie huvides teha ja üldse rahu huvides teha, sest äh, Ida-Ukrainas on tõesti rahu mm, küsimus väga oluline ja korruptsioonivastane võitlus on väga oluline, sest muidu ei äh, toimi demokraatia, muidu ei ole ka äh, ühiskonna usaldus äh, tagatud, kui inimesed ei ole veendunud, et asjad käivad õigesti riigi juhtkonnas ja et toimitakse tõesti rahva huvides. tahtsin veel mainida ühte asja. Kesk-Euroopa riigid on kõik märganud ise seda, et äh, reforme tuleb läbi viia nii, et äh, inimesed Maidanil teavad, et äh, tõesti mm, tegeldakse nende huvidega, mitte mingite abstraktsete teemadega. ja loomulikult ei ole see lihtne, ka meie jaoks ei olnud kerge kommunismiga hüvasti jätta, vaja on tasakaalustatud lähenemist ja loomulikult oleme meeldi valmis teid aitama, julgustame teid ja tegelema tõesti ühiste huvidega, üldiste huvidega ja mind huvitab see, et mida teie meilt ootate, sest solidaarsus on tõesti väga oluline. Thank you, Chair, indeed um,. Um, colleagues uh.... härra Ustrevitšus, aitäh Äh, lugupeetud Ukraina kolleegid, tere tulemast Brüsselisse, tõesti, äh, tegemist ei ole meie esimese kohtumisega, aga alati on äh, tore teid näha, meil on avameelne ja mõttevahetus alati, ma tervitan väga seda, et Ukraina delegatsioonis on ülekaalus noored, see on selge näide sellest, et ähm, noored võtavad vastutuse oma koduriigi tuleviku eest, see on väga hea märk ka meie jaoks, et need inimesed ähm, tegelevad äh, asjade arendamisega ja on pühendunud äh, muutuste läbiviimisele oma riigis. tõepoolest, vaja on läbi viia väga suuri reforme Ukrainas. ja see, see tuleneb sellest, et kaks aastakümmet on äh, raisatud reformide mängimisele, mitte reformide tegelikule läbiviimisele. Ukrainal on tõesti tegemist väga suure probleemiga et, et rohkem kui kaks, kakskümmend protsenti riigi ressurssidest tuleb suunata riigikaitsele, kuna äh, Venemaa on tõlgi-, tunginud sisse Ukraina ida- ja lõunapiirkonda, aga samal ajal on teil vaja läbi viia reforme ning ma võin teile öelda, et isegi mõningate liikmesriikide jaoks olete te heaks näiteks, äh, nende liikmesriikide jaoks, kes ei soovi teha otsuseid ja neid otsuseid ka ellu viia. nii et äh, jätkake seda tegevust, olge endiselt heaks näiteks, me ootame häid tulemusi ma arvan, et Venemaal ei ole mingit äh, muud varianti, kui äh, järgida teie eeskuju, sellepärast et refo-, Venemaa, kus ei ole läbi viidud reforme, ohustab iseennast ning äh, teie kogemused äh,, parimad tavad peavad jõudma ka Venemaale, nii et äh, te näitate Venemaale ka, milline võiks olla nende tee tulevikku. mul on äh, küsimusi mm, teile, Natalja, ja teie meeskonnale, ma märkasin äh, Jatsenjuki viimast intervjuud, enne kui ta läks äh, USA-sse, et ta ütles, et äh, meie oleme väga palju eelnõusid saatnud ülemraadasse. ja ülemraada natuke liiga aeglaselt tegeleb nende seaduste menetlusega, kas te võiksite rääkida lähemalt kas te võiksite rääkida palun lähemalt seadusandlikust, seadusandliku ja täidesaatva võimu koostööst, kuidas seda parandada ja te olete väga palju ressursse mobiliseerinud, meil on siin teil ka koordinatsioonirühma esimees, me väga tervitame teda, aga kuidas te hindaksite Euroopa Liidu abi tõhusust mida me peaksime parandama, mida me teaks, peaksime tegema selleks, et tõesti saavutada meie ühiseid eesmärke? et äh, meil oleks euroopalik, reformitud ja hästi hakkama saav Ukraina Euroopas, aitäh! Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, jaz sem bil v Kijevu pred. härra Peeterle, aitäh külastasin Kiievit kaks nädalat tagasi ja tahaks öelda, et ma olen märganud suurt erinevust ehm, võrreldes ajaga ainult üks aasta tagasi. suurt erinevust märkasin poliitikute juures, kellega ma kõnelesin ma märkasin, et te olete võtnud suuri kohustusi ja et te mõistate poliitilist konteksti hoopis teistmoodi. Te olete võtnud kohustuse viia läbi poliitilisi reforme, teha koostööd Euroopa Liiduga ja ma arvan, et assotsieerimislepinguga oleme saavutanud äh, suure edasimineku, me ei räägi siin lihtsalt poliitiliste komplimentide keelt, me ei räägi lihtsalt äh, eesmärkidest, vaid me oleme tõesti formaalse äh, vormi andnud, andnud oma äh, soovidele ja tahtele, me jagame ühiseid põhimõtteid, ma arvan, et pärast assotsieerimislepingu sõlmimist ei ole enam sellist kah-, kõhklust, et kas me soovime rohkem või vähem Euroopat, vaid see tõesti jääb kestma meie poliitilises koostöös. mul on hea meel selle üle, et parlamentaarse koostöö formaalne aspekt on saanud äh, stabiilse raamistiku ja et mõlemal poolel on ambitsioonikust äh, seda maksimaalselt ära kasutada. on asju, mida on võimalik teha, aga on asju, mida hetkel ei ole võimalik lahendada. kuna nad ei ole näiteks kooskõlas meie huvide või kavatsustega ja ma arvan, et me kõik saame aru, millest ma räägin. on aga asju, milles on võimalik edusamme teha. ma tahaksin äh, rõhutada seda, et oluline on hea valitsemine. Euroopa Liit aitab Ukrainat poliitiliselt ja ka sisuliselt hea valitsemistava on oluline Ukraina jaoks, aga ka laiemalt selle piirkonna jaoks. me peame tõestama selle, et hea valitsemistava Ukrainas on võimalik ja et on võimalik see, et Ukraina kasutab oma rahvuslikke rikkusi ja et Ukraina jõuab jätkusuutliku majanduskasvuni. on Ukrainas väga palju inimesi, kes väga soovivad seda ja minu jaoks näitab see ka, kui heal tasemel on Ukraina poliitika. aga mind rõõmustaks see, kui keskkond oleks poli-, poliitiliselt stabiilne, sise, seda nii Ukraina siseselt, aga vaja on ka väliselt selle eest hoolitseda. mul on hea meel tulevase koostöö üle ja ma soovin teile kõik, palju edu Ukrainas. aitäh ja nüüd saab sõna härra Liberatski. aitäh, esimees. ma tahaksin tervitada meie Ukraina külalisi kogu südamest. mul on üks küsimus. milline on Ukraina majanduslik ja rahanduslik prognoos selle aasta lõpuks? me teame, et riigis valitseb poliitiline ebastabiilsus, me teame, et äh, sõjaline olukord on keeruline, me oleme kuulnud, et on äh, viivitusi äh, ülemraadas läbiviidavate administratiivsete muutustega. see kõik võib lõppkokkuvõttes põhjustada sotsiaalseid rahutusi, kas selline oht on olemas, milline on Ukraina lootus, mis on Ukraina lootuste allikaks? kas selle riigi valitsemine muutub kergemaks või hoopis võimatuks. miks ma selle küsimuse üldse esitan? Euroopa Liidul oleks hea teada, milline Ukraina olukord on, sellepärast et kui on vaja tegutseda, siis me peame suutma juba ette tegutseda ja mitte lihtsalt reageerida sündmustele, kui nad juba on juhtunud ma arvan, et me peame kriise ette aimama ja nendega toime tulema enne, kui need kriisid aset leiavad, see on meie partnerluse aluseks. Yeah, thank you very much and also welcome to our eh, aitäh, eh, ütleb härra Paet, tere tulemast Ukraina kolleegidele Euroopa Parlamendis loomulikult me saame aru, et Ukrainas era, erakorraline olukord jätkub, sellepärast et Ukraina idaosas on sõda. samas aga nii meie siin Euroopa Liidus äh, saame rohkem teha selleks, et Ukrainat toetada ja abistada, näiteks me saame täielikult ratifitseerida assotsieerimisleppe kõikides liikmesriikides. minu jaoks isiklikult on pettumust valmistav see, et mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole assotsieerimislepinguid ratifitseerinud enne idapartnerluse alast tippkohtumist Riias. nii et, et ma loodan, et tulevikus kõik Euroopa Liidu liikmesriigid selle kokkuleppe ratifitseerivad. teiseks, viisavabaduse küsimus meil on äh, väljavaade, et otsus langetatakse enne aasta lõppu. tegemist ei ole loomulikult ainult tehnilise küsimusega, see on ka vägagi poliitiline küsimus, nii et, et ma loodan jällegi, et Euroopa Liidus saavutatakse üksmeel ja antakse Ukraina kodanikele võimalus viisavabalt Euroopa Liitu reisida. ning majandus ja ettevõtlus. ma tean, et Ukraina valitsusel ei ole plaani äh, Äh, alustada ulatuslikku erastamisprotsessi. Äh, äärmiselt oluline on see, et me äh, julgustaksime suuri Euroopa ettevõtteid osalema Ukraina erastamisprotsessis, sest asi tegelikult ei ole ainult rahas ja investeeringutes, vaid ka oskusteabes. ja selles et edendada euroopalikku töökultuuri. kui me tõesti tahame võidelda korruptsiooniga Ukrainas, siis äh, uus töökultuur, äh, mis on iseloomulik suurtele lääne ettevõtetele, saab olukorda muuta, nii et, et ma kutsun äh, nii Ukraina poolt olema üles avatud, nii avatud kui võimalik selleks, et lääne ettevõtted tõesti osaleksid erastamisprotsessis ning samuti kutsuksin Euroopa ettevõtteid üles äh, pakkumistes osalema ja erastamises osalema. ning lõpetuseks, mis puudutab rahalist toetust ja abi, siis äh, idapartnerluse tippkohtumise ajal eraldati üks koma kaheksa miljardit eurot äh, abiks Ukrainale, aga me kõik saame aru, et Ukraina vajab palju rohkem vahendeid miinimum oli kus kakskümmend viis, kolmkümmend äh, miljardit eurot, aga see riik vajab veelgi rohkem äh, selleks, et äh, reformide läbiviimine oleks edukas, et oleks edukas võitlus korruptsiooniga ja kõik muud olulised asjad. ja loomulikult Ukraina on see riik, kes saab muutusi ellu viia, me teame, et meil on endiselt probleeme Ukrainas prokuratuuriga, korruptsiooniga, ettevõtluskliima ei ole eriti hea, nii et, et seda, et ühi-, selleks, et ühiselt saavutada seda, mida me soovime, seda, et Ukraina oleks normaalne Euroopa Liit, selleks me mõlemad, nii Euroopa Liit kui ka Ukraina, peame tegema kõik, tõesti selleks, et seda eesmärki saavutada, aga samas loomulikult me peame tegema kõik selleks, et äh, teha lõpp sõjale Ida-Ukrainas äh, ning me ei tohiks unustada ka äh, Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist, aitäh. härra Saarjus-Volski järgmisena. aitäh, esimees. tere tulemast. ma arvan, et on kätte jõudnud aeg eh, teha lõpp sellistele üldistele viisakusväljenditele ja südamlikele sõnadele. assotsieerunud riik nagu Ukraina omab erilisi suhteid Euroopa Liiduga ning me peaksime rohkem kõnelema konkreetsetest asjadest. ma näiteks eh, pean silmas Aki kommenteeri ülevõtmist tegevuskava eh, välisasjade komisjonis me peatselt hakkame väga põhjalikult uurima teie edusamme, meil on vas kavas vastu võtta Ukraina teemaline eduaruanne ja me tõesti läheneme asjadele süvitsi. niisiis, nagu ma ütlesin, eh, aeg on lõpetada sellised üldised viisakusväljendid eh, jaanuaris ja ka enne seda Euroopa Parlament võttis vastu Ukraina teemalise resolutsiooni, mis saadeti ka Ukraina valitsusele Äh, samuti nõukogule ja kõigile Euroopa Liidu institutsioonidele, aga muuhulgas siis ka Ukraina valitsusele. me ei saanud Ukraina valitsuselt mingit vastust ega reaktsiooni. Äh, selles resolutsioonis oli konkreetsed ettepanekud selle kohta, kuidas koordineerida äh, Euroopa asjadega tegelemist valitsuses, kuidas struktureerida Euroopa asjade ministeeriumit Äh, selleks, et ähm, samuti olid ettepanekud selles osas, kuidas abi koordineerida, äh, sest et äh, sellest kõigest sõltub assotsiatsiooni protsessi elluviimine. ma arvan, et assotsieerunud riik nagu Ukraina peaks reageerima Euroopa Parlamendi resolutsioonile. niisiis, minu küsimus oleks järgmine kuidas on lugu koordineerimisstruktuuridega, Euroopa Liidu abi koordineerimisega väljas, väljaspool siis seda aseministrite ja, ja direktorite ringi, keda ma siin loomulikult tervitan. teiseks, kuidas Äh, toimib koostöö valitsuse ja presidendi administratsiooni vahel. Brüsselist vaadatuna ei ole päris selge, millised on suhted valitsuse, ministeeriumite ja presidendi büroo vahel, kuidas Euroopa asjadega ümber käiakse ning millised on suhted Ukraina Äh, presidendi ja administratsiooni juhi vahel, seal toimuvad, selles administratsioonis toimuvad praegu muutused ja Natalja, teie struktuuride vahel, millised need suhted on? kolmandaks, palun uurige, äh, kuidas me teeme koostööd teiste assotsieerunud riikidega, kuidas need riigid äh, reageerivad ähm, Ahveti komisjoni poolt korraldatavale jälgimisprotsessile ja võib-olla järgmine kord, äh, sellepärast et äh, me peame nüüd kohtuma palju sagedamini ja äh, ütlen seda kui Ukraina alaline raportöör, nii et, et arutagem oma koostööviise ja ärgem ainult vahetagem siin viisakuid väljendeid ja esitagem üldisi küsimusi Äh, selliste asjadega tegeldakse riigi ja valitsusjuhtide tasandil, aga siin me tõesti peame laskuma üksikasjalis-, üksikasjadesse, praktiliste detailideni, rääkima reformidest, direktiivide ja määruste konkreetsest ülevõtmisest, Ukraina õigussüsteemi, vahendite eraldamisest ja nõnda edasi. ning samuti peaksime uurima parimaid äh, tavasid ning äh, mul on teile üks pakkumine, kui te olete ja ma arvan, et eh, teil on põhjus, kui te ei ole rahul Euroopa Komisjoni tegevusega, siis eh, võib-olla te olete jah liiga viisakad, et seda öelda, aga me teame, et eh, meie poole pealt on töös ka puudujääk. meie parlamendis oleme äh, Mm, äh, meie ülesandeks on uurida, kuidas teie assotsiatsioonilepet ellu rakendatakse, aga me uurime ka, kuidas Euroopa Komisjon meie poole pealt seda teeb, Euroopa äh, rakkerühm, äh, naabruspoliitika peadirektoraat ja, ja tihtipeale asjad ei ole väga reaalsusega kooskõlas ja meie ülesanne on hoida silma peal mõlemal, nii Ukrainal kui Euroopa Komisjonil, selleks et saavutada edu, nii et, et Äh, ärge kartke meile siis üksikasjalikult teada anda, mida te äh, arvate ja kui vaja, korraldame kohtumisi ka suletud uste taga, kus ei ole komisjoni esindajaid ja avalikkuse esindajad, sellepärast et me lihtsalt ei saa endale läbikukkumist lubada. Ukraina assotsieerumine peab olema edukas, see peab olema suur ja kiire edu. nii et, et hakkame tõsiselt tööd tegema, aitäh! Thank you very much, Mr Chairman. aitäh! aitäh eh, esimees ütleb härra Postinaru, tere tulemast eh, lugupeetud Ukraina sõpradele, mul on kaks küsimust. kõigepealt, kuidas te hindate Minski lepete ellurakendamist, teates, et eh, vähemalt mõnedes valdkondades nagu droonide osas näiteks ei ole missioonil ressursse ja vahendeid. mida tuleks teha selleks, et Äh, äh, saavutada meie ühiseid eesmärke ning teiseks, äh, mida teie arvates peaks Euroopa tegema Krimmi heaks, teades, et Krimm ei ole osaks ei esimesest ega teisest Minski kokkuleppest. me teame, et rahvusvahelise õiguse alusel on, on Krimm Ukraina territoorium ja Euroopa peaks seda igal võimalikul juhul kordama ning lõpetuseks tahaksin ma öelda, et äh, rumeenlase ja sotsiaaldemokraadina äh, saan ma äh, veel kord teile korrata oma toetust, toetust Ukraina valitsusele ja Ukraina rahvale, mis viivad läbi tohutuid reforme, seda sõjatingimustes, see ei ole kerge ning seda tuleb alati tunnustada ja hinnata. edu teile! jah. Eh, I have only one question. Eh, mul on ainult üks küsimus, ütleb härra Korvin Mikke. kas teie valitsusele õnnestub desarmeerida parem sektor? Uh, thanks very much. Uh, very suur tänu. teen lühidalt. Uh, täiesti selge on see, et Ukraina ees on pretsedenditu väljakutse ning Vene Föderatsiooni surve mitmest aspektist, rahvusvahelised väljakutsed on, reformide elluviimise surve on ja Euroopa Liit on andnud ka erinevat liiki toetust ja ka Euroopa Komisjon seda teinud siin on viidatud äh, makromajanduslikule toetusele üks koma kaheksa miljardit eurot äh, ning ka IMF-i äh, liikmed toetavad väga tugevalt seitsmeteistkümne ja poole miljardi euro suuruse abiga ning komisjon igal aastal toetab grantide läbi kahesaja miljoni euroga eh, nii finants- ja eelarveabina kui ka tehnilise abina. komisjon aitab eh, Ukrainal läbirääkimisi pidada eh, energiatarne osas Vene Föderatsiooniga ja vähemalt sel talvel olid tarned olemas ilma suurte tõketeta komisjon aitab äh, läbirääkimisi läbi viia ka kaubandusküsimustes Vene Föderatsiooni ja Ukraina vahel ning erinevad komisjoni struktuurid äh, ja ka meie tugigrupp äh, teeb kõik endast võimalikku, et Ukrainat aidata. ma arvan, et härra Sarjus Volskil on õigus selles osas, et AKI harmoneerimine on väga õige ja väga oluline ülesanne. aga see on lihtsam tehnilisest vaatenurgast, süsteemsed muutused on raskemad ellu kutsuda. Te rääkisite õigusriigi põhimõtetest, korruptsioonivastasest võitlu-, võistluse, võitlusest, äh, kohtusüsteemi reformist ning samuti haldusstruktuuri reformist. kui riigi institutsioonid ei toimi nii, nagu vajalik, on õigusriigi põhimõtete kohaselt, ei aita mitte ükski rahasumma seda muuta ning see on valdkond, kus eh, erinevalt eh, ka muudest eh, tehnilise harmoneerimise valdkondadest meie tugigrupp teeb endast parima, et Ukrainat aidata. me saame anda nõu, saame anda eelarve tuge, saame anda oma ekspertide nõuandeid edasi, aga Ukraina pool peab näitama üles poliitilist tahet ning ka valmidust kõiki muudatusi praktikas ellu viia. Ukraina on võtnud vastu suurepärased õigusaktid, õigusbaas äh, on mitmeski äh, valdkonnas väga hea ja stabiilne, aga nüüd on vaja tõesti äh, õigusaktide rakendamist, institutsioonide ülesehitamist ja toetamist ja vaja on ka täidesaateva poole pealt need muutused praktikas ellu viia, aitäh. esimees mikrofonita. I'll try to answer on all. sõna saab Nadja Knitik äh, tahaksin vastata nendele küsimustele võib-olla koos, sellepärast et need küsimused äh, olid üsna sarnased mõnestki aspektist. ma tahaksin alustada sellest, et ma vastan oma Poola sõbrale Saarjus Volškile, ma tean, et ta on väga positiivselt meelestatud meie riigi suhtes ning ta on tegelikult väga äh, oluliselt reageerinud kõikidele reformidele, mis me oleme võtnud äh, äh, valitsuses ette. suur tänu teile arvamuste eest, ütleb kõneleja, üritub poola keele peale Te olete vahel karmide sõnadega mees, aga te ütlete õigeid asju ja see aitab meil äh, ellu viia reforme. kui te nüüd aga räägite tehnilisest abist, seda juba mainiti mitmel korral, kuidas äh, Ukraina valitsus hindab abi, mis Euroopa Liidu poolt äh, tuleb. nagu härra Palas ja teised mainisid, siis Ukrainal on kaks olulist aspekti, mida äh, Euroopa Liidu poolt äh, toetatakse, makromajanduslik abi ning samuti suur pakett äh, tehnilise abiga. ja see tehniline abi ning grandid, mida Euroopa Komisjon annab Ukraina valitsusele, keskendub peamiselt äh, prioriteetsetele reformidele, mida praegu ellu viiakse. igal aastal on meil umbes viis kuni kuus äh, sektoraalse eelarve toetuse programmi, äh, kus riigieelarves on ette nähtud siis reformide jaoks raha, haldusreformid, transpordisektori reform ja nii edasi võtmereformid, mis on tagasipöördumatud. ja me oleme väga tänulik teile abi eest. loomulikult ei ole meil mitte ainult tehniline abi ja sektoraalne eelarvetoetus, aga väga tugev eh, toetus on ka eriinstrumendilt eh, SKUA-lt kahe tuhande neljateistkümnendast aastat alates oleme seda tuge saanud ja kui ma saan õigesti asjadest aru, ütleb kõneleja, siis äh, Euroopa Komisjon esimest korda on kutsunud ellu erimeeskonna, me ütleme kuues pluss, äh, erinõustajad, äh, eksperdid, kes on tulnud meie ministeeriumite juurde ning püüavad aidata igapäevaselt meid, vastates meie igapäevastele teabenõuetele ning nad kommenteerivad ja abistavad meid ka käimasolevate reformiprotsessidega. üsna raske on tegelikult hinnata seda, kuivõrd tõhus see abi ja toetus on olnud. ma võin öelda, et see muidugi ei sõltu mitte ainult rahasummadest, mis valitsusele suunatakse, vaid ka nende ekspertide kvaliteedist, kes meile nõu andma tulevad. me väga hindame Euroopa Liidu Komisjoni tuge ning liikmesriikide tuge tervikuna aga samal ajal peab ütlema, et ühtedes valdkondades on paremad tulemused, teistes jälle nõrgemad, aga see ei ole alati toetuse küsimus, vaid tegelikult ka reformide endi äh, küsimus, äh, kus me neid tehnilise abi võimalusi kasutada saame. Äh, siin on põllumajanduse aseminister meil ka täna delegatsioonis kohal ja tänu Euroopa Komisjoni vastava peadirektoraadi abile ning SKUA äh, nõustajate abile oleme saanud äh, ette võtta suure põllumajandussektori reformi ja see on väga oluline, sellepärast et SPS äh, protsessi tõttu on väga oluline just põllumajandusreform, sellepärast et ilma põllumajanduse reformita ei saa me vabakaubanduslepingus põllumajandustooteid Euroopa turule suunata. me peaksime peatükkide kaupa hinnad, hindama ning ka teemade kaupa hindama oma reformi edusamme, me ei saa detailselt kõike seda läbi arutada siin täna, aga me oleme tänulik teie abi, teie vaadete, teie kogemuste eest. ja Euroopa Komisjon saab meie ministritele ja esindajatele eh, anda abi ja me oleme nõu saanud ka Euroopa Liidu teistelt liikmesriikidelt. väga hea on koostöö olnud ja väga abiks on meile eelmiste Euroopa Liiduga liitujate riikide eh, abist ja nõuannetest. Nad on teinud need reformid läbi, nad on olnud täpselt samasuguses faasis eh, ja teavad suhtlusest Euroopa Liiduga ning omaenda reformide kogemust Te nimetasite seda unikaalset abimissiooni, mis SKUA-l lisaks Ukrainale antakse. me kasutame neid abivõimalusi eelmise aasta detsembrist alates. tegemist on väga tugeva toega. ning see on seotud äh, haldusreformiga me püüame missiooni mandaati teha väikesed parendused nii et äh, arvesse võtta praegust reformi äh, tempot, äh, me oleme just kohtusüsteemi reformi ellu viimas ning ka õigusriigi põhimõtete uuendamist. ja selle eriinstrumendi abil me oleme saanud väga palju tuge nendele reformidele. selle instrumendi eesmärk on peamiselt toetada koostööd prokuratuuriga ning ka meie justiitsministeeriumiga ja äh, ilmselt äh, meie Justiitsministeeriumi spetsialistid saavad anda meile rohkem detaile selle kohta. Äh, nii, nagu härra Saarjus-Volski ütles, siis Euroopa Parlament tegi ettepaneku aasta tagasi koordinatsioonimehhanismi toetada ja tõhustada. Ukraina valitsuses on see mehhanism käigus ja väga raske oleks mul teile anda üle tõhusu, selle instrumendi tõhususest teile ülevaadet aga praegusel hetkel ehm, meie avaliku halduse süsteem ja kultuur äh, näitab seda, et meil on vaja seda mehhanismi kasutada niivõrd peaministrile lähedaselt kui võimalik, et inimesed, kellel on võim ja kellel on võimalus tegeleda poliitiliste küsimuste lahendamisega, saaksid kasutada seda koordinatsioonimehhanismi see mehhanism on nüüd äh, loodud, loomulikult on võimalik seda ümber vaadata, kui meie äh, suhted Euroopa Liiduga on süvenemas ning äh, kui me oleme assotsieerimislepinguga rakendamisega edasi läinud, aga praegu on see koordineerimisstruktuur, mis on loodud ja nagu öeldud, mul on väga hea meel, et meil on kaheksateist suurepärast Äh, aseministrid siin äh, toetavad valitsuse tegevust äh, ning seisavad minu selja taga, kui ma püüan ette panna muudatusi poliitika muutmise projektis Euroopa integratsiooni vallas. meil on olnud väga hea töö, töösuhe presidendiga ning Ukraina delegatsioonis on ka äh, Eh, presidendi kabinetis inimene, kes vastutab Euroopa integratsiooniprotsessi kulgemise eest. igal kuul on meil reformi eh, nõukogu kohtumine riiklikul tasandil, kus kõik ministrid ja peamiste poliitiliste eh, protsesside esindajad parlamendis arutavad poliitikaid ja reforme ja seda presidendi juhtimisel. nii et vähemalt üks kord kuus räägitakse sellest, kuidas assotsieerimislepingut rakendatakse, nii et äh, töö käib ja pidev seiretegevus toimub äh, tegelikult kolmelt poolelt, äh, Ülemraada poolt, presidendi poolt ning peaministri poolt. nii et siin probleeme ei ole meil töötada koos presidendi administratsiooniga ja ka Ülemraadaga, selleks et assotsieerimislepingut toetada ja rakendada Äh, endiselt äh, on probleem, nii nagu Läti sõbrad mainisid, et ülemraadas neid äh, seadusi vastu võtta. aga te ütlesite täna ka mitmel korral seda, et reformide tee, mis meie ees praegu on, näiteks avaliku halduse reform, riigiteenistujate reform, korruptsioonivastane reform, valitsuse poolt tuleb väga palju õigusaktide ettepanekuid ja vahel on isegi tehnilisi probleeme, kuidas ülemraadas sellest protsessist üle saada. meil on erimenetlus äh, iga äh, õigusakti kohta ülemraadas. nii et äh, see on väga laiapõhjaline töö, mis tuleb ära teha valitsuse poolt ja parlamendi poolt aga kui te räägite nendest õigusaktidest, mis on seotud äh, assotsieerimislepingu rakendamisega, siis meie arutelud on olnud väga head. meil on erikomisjon, täpselt sama nagu Euroopa Parlamendis, mis on Euroopa integratsioonile pühendatud ja meil on ka amet, mis vastutab Euroopa integratsiooni eest mis tegeleb sellega, et kõik need õigusaktid, mis on seotud Euroopa Liiduga äh, õigusaktide harmoneerimise suunas, äh, mis on assotsieerimislepingu alusel kokku lepitud, äh, arutatakse läbi. me neid reforme püüame ka praktikas rakendada, raske on see just korruptsioonivastase võitluse reformi puhul samm-sammult püüame me korruptsioonivastase võitluse reformi eh, samme rakendada, siin tuleb rääkida kindlasti dereguleerimisest ja erastamisest. Te mitmel korral ütlesite ka seda, et väga vähe on edusamme tehtud ettevõtluskeskkonna muutmiseks äh, majandusministeerium ja minu kolleegid võivad parandada, kui ma praegu eksin, siis äh, Majandusarengu ministeerium on äh, ministeerium, kes vastutab investeerimiskliima eest, äh, ka majanduslike ja struktuurireformide eest. palju on struktuurireforme ettepanekud tehtud äh, litsenseerimise lihtsustamiseks ja menetluste lihtsustamiseks üldiselt, selleks, et äh, teha tegutsemine lihtsamaks ettevõtetele, mitte ainult Ukraina ettevõtetele, vaid äh, kõikidele nendele, kes tahavad Ukrainas kas ähm, ettevõtlus arendada või töötada Ukraina ettevõtetes. sada kolmkümmend menetlust oleme nüüd lihtsustanud, loomulikult üleöö see ei juhtu ja kuu jooksul ka ilmselt mitte, aga praegu võin teile öelda, et me kasutame IT võimalusi selleks, et korruptsiooni vastu võidelda. püüame ka äh, Justiitsministeeriumi töösse viia muudatused sisse, nii et äh, oleks äh, otselüli et ei oleks otselüli eh, siis ametnike ja teabenõudjate vahel, vaid et oleks eh, infosüsteem, kus isegi mõne tunni jooksul oleks võimalik saada riigiametitelt eh, kas lubasid või infot, nii et samm-sammult püüame dereguleerida ja tuua kaasa ka majanduslikke muudatusi. The hugest uh, reform we are now Need reformid, mis meie ees on seotud äh, kohtusüsteemi reformiga, on siis põhiseaduslik reform, detsentraliseerimine ja kui me räägime detsentraliseerimisest, siis me püüame siin Euroopa Liidu parimat praktikat kokku tuua Poola ja Prantsuse kogemused. ma loodan, et te teate, et äh, käesoleval nädalal on suur arutelu parlamendis põhiseaduse muudatuse teemal just detsentraliseerimise aspektis. Eh, siin toimub eh, võimude eh, allapoole jagamis, jagamine aasta algusest ehk siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesest jaanuarist oleme me mõned maksude kogumise või maksud eh, ja, ja teatud eh, sissetulekud eh, kohalike omavalitsuse tasanditele ning kohalikud eelarved on saanud nüüd lisaks rohkem kui nelikümmend protsenti eelarvelisi vahendeid, eriti kui me võrdleme aastaga kaks tuhat neliteist seisu. suur probleem on majandus reformidega just finantssektoris. nagu ka teie ütlesite, ma saan teile praegu öelda, et juba mitu korda erinevatest allikatest kuulsime me, et pärast Krimmi annekteerimist ja kogu olukorraga seoses Ida, Ida-Ukrainas oleme me oma SKT-st kaotanud kakskümmend protsenti. nüüd katsume me ellu viia parimad eh, struktuurireformid, stabiliseerida oma finantssüsteemi ja majandust tervikuna. ja kõik need eh, prioriteedid avaliku sektori eh, reform, suured Äh, ülesanded on veel majanduse stabiliseerimine ja pangandusreform, ka majandusstatistikat, äh, kui tahate, siis äh, majandusarengu ja kaubandusministeeriumis esindajad saavad statistikat teile esitada, sest vastavad esindajad on minuga täna siin kaasas. mis puudutab Minski lepingut, siis meil on väga hea meel äh, abi sanktsioonide ja muu toetuse eest, mis puudutab Euroopa Liidu toetust, eriti parlamendi poolt. Ukraina valitsus teeb kõik endast oleneva, et Minski lepingut rakendada, aga me võime öelda ka, et mitte Ukraina pool ei ole Minski lepingut rikkunud, praegu on seda teinud Vene Föderatsioon peamiselt. kui nüüd aga rääkida sellest, äh, millised äh, on muud institutsionaalsed äh, vastused selles olukorras, siis ma võin ainult öelda teile, et hoidke need sanktsioonid paigas, et Venemaad survestada ja ma ei mõtle mitte ainult majanduslikke, vaid ka poliitilisi sanktsioone. me oleme mitu korda arutanud ka ÜRO egiidi all missiooni ellukutsumist, et Minski lepingut äh, Äh, kaitsta ja hoida. kui siin saaks diplomaatilist edu saavutada, siis oleks väga suurepärane. Te teate, et äh, ka suurte majandusprobleemide tõttu peaksime me võtma arvesse et kui me ei räägi mitte ainult humanitaarabist inimestele, siis praegu on äh, miljon ja kolmsada tuhat inimest äh, Harkivi äh, regioonis peamiselt, kes on sisepagulased. me püüame neile inimestele anda töökohti ja tegeleda nende inimestega. tegemist on ju tööealise elanikkonnaga, keda saab riigis kasutada ja me peaksime selle probleemiga tegelema mitte ainult humanitaarsest äh, või majanduslikust aspektist, vaid ka just sotsiaalset dimensiooni silmas pidades. kui ma olen nüüd midagi jätnud vastamata, siis äh, Pravi sektor Maybe it would be better ehk oleks parem anda sõna äh, siseministeeriumi aseministrile, kes saaks vastata sellele küsimusele Uh, good afternoon, yes uh,. What I would like to comment concerning the jah, tahaksin äh, rääkida Taga-Karpaatia äh, piirkonna äh, olukord on Siseministeeriumi kontrolli all, uurimistegevust on alustatud ja vahendusprotsessi samuti kõik jõustruktuurid on seal esindatud ning olukord on täielikult kontrolli all ja seda Ukraina kontrolli all regioonis. Uh, if you allow me to pass the floor to the representatives of the uh... kui lubate, siis annan sõna ka presidendi administratsiooni eh, esindajale ja ma unustasin mainida erastamisprotsessi, nii et, et hiljem tulen selle teema juurde tagasi jah, mina tahaksin teid tänada võimaluse eest äh, vastata ka mõnedele küsimustele. kõigepealt, mis puudutab äh, kommunikatsiooni ja koostööd presidendi administratsiooni ja ministrite vahel, siis äh, meil on tõesti väga konstruktiivne ja väga koostööaldis suhe. me tegutseme kooskõlas uue põhiseadusega, loomulikult võiks äh, veel teha mõningaid muutusi äh, ja äh, muutusi võrreldes sellega, mis toimus eelmise presi-, presidendi ajal, eriti selles osas, mis puudutab näiteks ministrit, ministeeriumite pädevusi Euroopa asjades ja nõnda edasi ja võib-olla on ka natukene kuulujutte, valearvestusi, väiteid, et presidendi administratsioon ei tee piisavalt selleks, et edendada Euroopa integratsiooni, aga meie oleme tegelikult tõesti väga rahul selle tööga, mida valitsus teeb ja mida teevad ministeeriumid. loomulikult me mõistame, et eh, meil eh, on äh, võimalus omavahelist suhtlust parandada, kui me tagasi Kiievisse läheme, leida viise, kuidas tõesti suhelda veelgi tõhusamalt ja mitte luua äh, konkurentsi, vaid pigem äh, luua siis sünergiat olemasolevate struktuuride, valitsusstruktuuride ja presidendi administratsiooni vahel. samuti tahaksin vastata küsimusele, mis puudutab paremsektorit nagu vastaksin sellele kui presidendi administratsiooni esindaja, ma ütleksin, et me ei võitle mingite Ukraina patriootide või Ukraina patriootlike organisatsioonidega. jutt ehm, ei ole meie endistest sõpradest ega kellestki teisest, minu arvates on peamine küsimus eh, hoopis selles, eh, kuidas toime tulla ebaseadusliku ja kuritegeliku käitumisega Ähm, olgu siis tegemist paremsektori liikmetega või mis tahes äh, teiste organisatsioonide esindajatega, korrumpeerunud äh, korrakaitseametnikega, tolliametnikega või nõnda edasi. Äh, ja just sellise probleemiga me ka Taga-Karpaatia regioonis tege-, tegeleme, me võitleme korruptsiooniga ja me üritame tõesti anda oma parima, et see probleem lahendada, nii see konkreetne küsimus kui ka siis korruptsiooniküsimus üldisemalt ma tahaksin öelda, et me loodame, et paremsektori desarmeerimine ei ole probleem, nad desarmeeruvad peatselt ja teevad seda ise eh, täpselt siis, kui Venemaa desarmeerib oma palgasõdurid Donbassis, aitäh. Eh, jah, üks täiendav eh, teema, mis täna tõstatus, oli erastamine. jah, eh, viidati pea, eh, peaministri eh, kõnele enne Washingtoni visiiti majandusarengu ja kaubandusminister, ministeerium on välja töötanud väga ulatusliku plaani, mis näeb ette siis riigi omanduses olevate ettevõtete erastamist ja me tõesti tahame alustada avatud äh, ja läbipaistvat erastamisprotsessi ja äh, tahame siis äh, pakkuda kõigile võimalik, võimalust osaleda selles protsessis, tahame muuta läbipaistvaks nende ettevõtete toimimise ja tahame siis erastamisprotsessi kaasata ka rahvusvahelised Äh, osalejad, äh, rahvusvahelised ettevõtted, võib-olla äh, mõned minu kolleegidest, just nimelt Ukraina kolleegid, Ukraina delegatsioonis soovivad midagi lisada, annaksin võib-olla Kaitseministeeriumi esindajale ka sõna Äh, aitäh, mul on, äh, minu nimi on Igor Tolhov ja mul on väga hea meel olla jällegi siin Euroopa Parlamendis sõprade hulgas. tahaksin äh, peatuda mõningatel teemadel ja vastata mõningatele küsimustele, mis on seotud kaitse- ja julgeolekusektoriga. kõigepealt üks üldine märkus Ukraina valitsusel ei ole mitte mingit muud teist tegevuskava kui Euroopaga äh, liitumine. ükskõik, mida valitsus ka ei teeks, see on alati seotud Euroopa Liidu assotsieerimisprotsessiga. see on meie tegevuse keskpunktiks. kaitseministeeriumis me tegeleme selle teemaga iga päev ja ma üritan selgitada, äh, kuidas me seda teeme ja mida me Euroopa Liidult ootame. Äh, nüüd Krimmi küsimus Äh, Venemaa välisminister Lavrov ütles hiljuti, et Krimm ei ole mingi probleem. niisiis, teie ja minu jaoks äh, ei saa juttu, juttu olla sanktsioonidest. Äh, ma arvan, et senikaua, kui Krimm on okupeeritud, peavad sanktsioonid jätkuma ja neid tuleb suurendada, sellepärast et nagu te täiesti õigesti mainisite, tegemist on osaga Ukraina territooriumist, Minski lepped Äh, tahaksin teile meelde tuletada, et Minski lepete aluseks on president Porošenko rahuplaan. meie ja meie jaoks ei ole siin midagi uut. Äh, Ukraina rahvas on president Porošenkot toetanud, Ukraina rahvas on toetanud tema rahumeelset lahendust kriisile me ei näe mitte mingit muud lahendust kui poliitiline lahendus, aga selle poliitilise lahenduse saavutamiseks ja soovitud tulemuste saavutamiseks on meil vaja ka Moskva-poolset poliitilist tahet ning kahjuks seda tahet ei ole. see, mida me iga päev tõdeme, on see, et äh, rohkem kui äh, kolmsada kilomeetrit äh, Ukraina-Venemaa piirist ei ole Ukraina jõudude kontrolli all endiselt tuleb Venemaalt raha, palgasõdureid relvi. Venemaa eh, paigutab endiselt ümber oma relvajõude eh, ning vaherahu ei toimi. me ei ole suutnud eh, korraldada vangide vahendamis, vahetamist, mitte kõikide vangide vahetamist, nagu Minski lepped ette näevad, sest jällegi Vene pool ei täida oma kohustusi. ja tuleksin nüüd tagasi selle juurde, mida meil Ukrainas vaja on, meil on vaja relvi ning me ei palu neid relvi mitte ainult siin, me oleme neid pidevalt palunud ka kahepoolsetel kohtumistel, äh, kõnelustel NATO-ga ja teiste Euroopa Liidu, Liidu, Liidu partneritega. veel üks asi, mis äh, ma tean, Euroopa Liidus on üsna päevakajaline, nimelt ei ole võib-olla õige aeg praegu anda Ukrainale relvi. aga ärgem unustagem, et Putin ja Vene Föderatsioon Äh, annavad tanke ja äh, raketitõrjevahendeid äh, Ukraina territooriumil asuvatele palgasõduritele iga päev, nii et, et nemad ei oota, nemad tarnivad relvi, miks siis meie peaksime ootama, mis peaks selleks juhtuma, enne kui otsustatakse Ukrainat ka relvadega toetada, laske, laskemoona ja muuga, meil on vaja kaitsta oma territooriumi, niisiis palun ärgem unustagem, et see meie jaoks on see väga oluline küsimus. nüüd kaitsesektori reformid. jällegi meil on õnnestunud üles ehitada tugev sõjavägi, mis on valmis osutama vastupanu. meil on umbes eh, kuuskümmend tuhat lahinguvalmis eh, sõjaväelast praegu. meil oli neid paar kuud tagasi ainult viissada kuni seitsesada, eh, viis tuhat kuni seitse tuhat, nii et, et jah meil on jällegi selleks protsessiks vaja teie toetust ja me loodame selle toetuse peale tulevikus. me üritame äh, kasutada kõiki võimalusi äh, selleks, et äh, saada koolitajaid Kanadast, USA-st, Rootsist, nad tulevad septembris selleks, et välja õpetada Ukraina vägesid vastavalt NATO standarditele ja niimoodi lahendame kaks probleemi kõigepealt äh, reformime kaitsesektori äh, ja äh, suurendame, viime siis Ukraina kaitsesektori vastu, vastavusse Euroopa Liidu ja NATO standarditega. milline on siis Ukraina jaoks soovitav tulemus. see oleks territoriaalne terviklikkus, Krimm on okupeeritud ja Ukraina idaregioonides käib agressioon kui need kaks probleemi ei ole lahendatud, ei saa Euroopas olla rahu ja stabiilsust, nii et, et ärge palun seda unustage, aitäh! Oh. You still expected that share the meeting, I thought you had already taken over. kas äh, te arvate, et ma peaksin jätkama istungi äh, juhatamist või arvasite, et on, see on üle võetud, kas on veel küsimusi, märkusi? palun, Anna-Maria. aitäh, palun vabandust, et ma hiljaks jäin, aga mul oli teine raport teises komisjonis, mul on väga hea meel, et aseministrid siin on paljud äh, on olnud väga toetavad, on äh, üritanud näidata, et äh, Ehm, tegemist on e- e- rahvusvahelise õiguse rikkumise ja et vaja oleks jätkata sanktsioonidega ja et Euroopa Liit peaks ühiselt toetama sanktsioone, ehm, kuni e, kogu, kõik Minski lepingu sätted on ehm, ellu viidud humanitaarolukord on väga kohutav, samuti te mainisite siin arve, meil on olnud kohtumisi äh, volinik Steljanidisega, kui ta pärast, ka pärast seda, kui ta tuli tagasi visiidilt, äh, abiviimise viidilt, Euroopa Liidult, liit on saatnud abi Ukrainasse, on teinud väga head äh, tööd ja Euroopa välisteenistus mm, tegeleb Ukraina teemadega, ma tahaksin tegelikult tõlgi-, õnnitleda siin valitsust ja parlamenti selle eest, et tõesti ajal, kus teie riiki kõik need sõja ja pagulaste teemad ja ähm, tugevalt on taganud, tabanud ja kõik muud probleemid seoses Vene propagandaga, et te tõesti olete pühendunud Euroopa suunas liikuma, et võitlete korruptsiooni vastu. ma loodan, et parlament toetab teid endiselt, ehkki me oleme väga lõhestunud, nagu Euroopa üldiselt on lõhestunud ja me üritame suurendada ka tegevusi äh, koos proua Mogheriniga, mis puudutavad ka propagandat ja info levitamist selle kohta, mis tegelikult toimub. mul on paar küsimust, mul on väga kahju, kui mõni neist on juba küsi-, ära küsitud. kuidas on lugu ähm, energiaalase sõltuvusega, gaasitarnetega ja humanitaarabi ähm, selles riigi osas, kus äh, ei ole konflikti, mida saaks Euroopa Liit teha, kuidas me peaksime abi andma ähm, äh, selleks, et aidata teil assotsiatsioonilepingut täita ja saada, saada hakkama selle pagulaste lainega, mis on tõesti äh, väga suur. Chairman, I have a good reason, I mean, to be uh, even a second time uh, Rastrevitšus, mul on tõesti äh, põhjus teist korda sõna võtta. vastavalt sellele teabele, mida meile just äh, levitati, äh, suursaadik Konstantin Jelisejev nimetati presidendi administratsiooni asejuhiks, me peaksime teda õnnitlema, ta on tõesti õige inimene õiges kohas ja me ootame äh, temaga koostöö tegemist, me ootame aga ka seda, et me saaksime uue äh, Ukraina suursaadiku, kes oleks ähm, tõesti samuti õige inimene õigel kohal, meil on vaja, tõesti vaja, äh, et meil oleks korralik partner, see oli see, mida ma tahtsin öelda. New partner is a uh, presidential administration and um, as it was mentioned by jah, meie presidendi administratsiooni juures on uus partner äh, nende näol olemas äh, me oleme ju öelnud, et me tahame uut, võib-olla laiapõhjalisemat koostööd äh, härra Jeliseeviga tema suure kogemuse pagasi tõttu, äh, töötamaks koos äh, Euroopa Liidu institutsioonidega, nii et ma loodan, et see üks lisainimene on väga tugevaks hääleks Ukrainas Euroopa teemadega tegelemiseks tahaksin vastata veel küsimusele ja ma saan aru, et sotsiaalpoliitika ja tööhõivesektoris tegevad äh, kolleegid on ka sellega seotud, te ütlesite äh, sisemiselt äh, ümberasustatud inimeste probleem, tuhat, rääkisime siin me ei räägi siin lõplikutest numbritest eriti kui me mõtleme nende inimeste peale, kes on Donetski ja Luganski regioonidest äh, pärit. me räägime ainult praegu nendest inimestest, kes on meie süsteemis registreeritud ja need inimesed, kes äh, äh, toetuvad valitsuse toele, kui me räägime nüüd sotsiaalabist ja toetustest. aga samal ajal võib öelda, et sotsiaalpoliitika eest vastutav ministeerium pakkus välja kuidas me peaksime äh, hakkama saama nende inimeste sotsiaalsete probleemidega, kuidas tegeleda nende vanade inimestega, eakatega, kes on, on endiselt okupeeritud territooriumitel, nii et ma annan väga hea meel aseministrile, on mul hea meel sõna anda. ta vastutab sotsiaalpoliitika ja tööhõivepoliitika ja Euroopa integratsiooni eest lühidalt, poolteist minutit on aega, siis peame lõpetama, ütleb härra Prokk. suur tänu! tahaksin äh, teha nii lühidalt kui võimalik aga te teate, et riigisiselt ümber asustatud inimeste probleem on väga äh, tõsine praeguses olukorras Ukrainas Äh, kui me räägime nüüd omaenda riigi keskpikkadest äh, eesmärkidest, siis me peame äh, vältima olukorda, et tööturul läheb olukord kehvemaks rohkem kui üks koma kolmkümmend kuus miljonit siseselt ümber asustatud inimest on riigis, kes on sunnitud ümber asustama just okupeeritud territooriumitelt. meie valitsus teeb äh, võimalik, kõikvõimalikku selleks, et neid aidata ja nende sotsiaalset äh, kaitset äh, toetada. me oleme juba kolm koma neli miljardit eraldanud selleks, et nad saaksid oma elukohtade ja teenuste eest maksta selle probleemi süstemaatiline lahendamine on tähtis ja seetõttu on meie ministeerium kõikehõlmava programmi ellu kutsunud, mille eesmärk on nende inimeste reintegreerimine, sotsiaalne kaitse aastateks kaks tuhat äh, viisteist ja kaks tuhat kuusteist, see on ka keskvalitsuse poolt äh, niimoodi kokku lepitud praegu. ja võin täpsemalt rääkida nüüd konkreetsetest küsimustest, aga minu peamine sõnum kui ma vastan küsimusele, mida oodatakse Euroopa Liidu poolt, siis äh, tahan öelda omalt poolt, et kui me vaatame riigisiseselt ümber asutud inimeste probleemi, siis meie eesmärk on äh, tööturumehhanisme reformida ning tagada äh, töökohtad, kohad nendele inimestele. Te teate, et me püüame kaitsemehhanismi erinevatele alternatiivsetele töövormidele luua humanitaarabi ja, ja toitu on muidugi vaja nendele inimestele, aga me tahaksime luua selliseid projekte, mis aitaksid eh, töökohti luua nendele inimestele Ukrainas, sellepärast et kui meil on need ümberasustatud inimesed, eh, kes on kogunenud teatud piirkondadesse ja elukohtadesse peaks meil olema ka neile töökohti pakkuda, et neid Ukraina ühiskonda integreerida. nii et äh, ajanappuse tõttu praegu minu poolt kõik mm. -hmm. Thank you, I am deputy minister on. suur tänu, olen Euroopa integratsiooni aseminister äh, äh, toiduohutuse ja põllumajanduse alal Ukrainas. tahaksin ma tänada äh, häid kolleege, kellega me oleme teinud intensiivset koostööd, mis puudutab äh, kõikide SBS e meetmete rakendamist, oleme meie üks esimesi ministeeriumeid, äh, ja me tahaksime öelda, et kui te küsite, millist abi te saate pakkuda, siis meil on tõesti vaja praegu toetust õigusaktide uuendamise jaoks meil on vaja see parlamendi ette saata ning viimase kuue kuu jooksul koos Euroopa Komisjoniga lõime me kõikehõlmava põllumajandusstrateegia ning nüüd see rakendatakse, esitatakse äh, presidendi administratsiooni juures, valitsuse juures, äh, pärast ka Ukraina parlamendis pärast seda toimub rakendusfaas ja praegusel hetkel eh, hindame me ka Euroopa Komisjoni poolt eh, tuge. samuti eh, maakatastrite ja maaõiguse alased muudatused tuleb ellu võtta, toetada väiketootjaid ning põllumajanduse ja maaelu arengut, aitäh! Actually the last sentence question. <laughs> Real is the last one. viimane lause. ma arvan, et äh, Vene agressioonile sobiv äh, vastulöök on tagasipöördumatud reformid meie koduriigis, mida me teeme Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Liidu suhel, aitäh! suur tänu, ütleb härra Brock nüüd äh, on koosolek äh, lõppenud, sellepärast et äh, eelarvevolinikuga on kohtumine ja kui tema toetust ei ole, siis need nimekirjad võime siin kõik maha tõmmata. Secondly uh,, I propose teiseks teen ettepaneku, et järgmisel korral keskendume aseministritega kohtumisele, vahel õpime niimoodi rohkem kui ministritega kohtudes, selline mulje on mul täna jäänud, suur aitäh teile teadmiste eest, aitäh arutelude eest!